Dinaru Henry Weberi asemele eh, Hiina delegatsiooni liikmeks. kas on vastuväiteid, märkusi? ei ole, sel juhul on see nimetamine heaks kiidetud. ja seega läheme siis päevakorra järgmise punkti juurde eh,. see puudutab soovitust teisele lugemisele. tegemist on härra Höökmarki raportiga, mis puudutab raadiospektri poliitikat. jah vabandage, härra Höökmark ja palun äh,, raportööri härra Höökmargil on sõna neljaks minutiks. president, proua volinik, lugupeetud kolleegid, sõbrad. Äh, otsus Euroopa raadiospektri poliitika osas on oluline selleks, et me saaksime tagasi juhtrolli Eh, mobiiltelefonide osas maailmas. meil on olemas võimalus, see annab võimaluse eh, telekomi tööstusele pakkuda uusi eh, teenuseid, luua uusi töökohti ja kõige olulisem on rõhutada, millest see otsus räägib, asi ei ole mitte ainult telekommunikatsioonisüsteemis, vaid see annab uue dünaamika meie majandusele. ma tahan tänada teid, proua volinik, ma tahan tänada Poola ja Taani eesistujat, ma tahan tänada variraportööre. pikka aega oli Euroopa liidripositsioonil, kui asi puudutas mobiiltelefone oli olemas ühtne Euroopa DMS standard ja see koos dereguleerimisega aitas kaasa sellele, et Euroopas oli selles valdkonnas suur dünaamika, loodi uusi tehnoloogiaid, aga praegusel hetkel oleme me selle kaotanud. nüüd me seisame silmitsi uue maailma majandusega, kus on uued tegijad, on olemas Hiina, India, kes on meile tugevad konkurendid ja kes konkureerivad koos meiega ning meil on vaja astuda samme, et me uute arengute osas oleme jälle liidrid. asi ei puuduta mitte ainult telekomi valdkonda, vaid meil on vaja lihtsalt olla liidrid. samal ajal eh, suureneb kogu aeg eh, ülemaailmne eh, andmete liiklus, see on kasvamas äärmiselt kiiresti ja see pakub võimalusi uute teenuste jaoks minu ambitsioon, proua president, selle raportiga, selle küsimusega oli selles, et kui meil on olemas mitmeaastane eh, spektri eh, programm, siis me peaksime eh, suutma astuda väga tugevalt sammu selle teise interneti arengulainega, et me Euroopas tõstaksime eh, konkurentsivõimet, et me suurendaksime telekommunikatsiooni võimalusi. ütlen väga lihtsalt, mina tahan, et Euroopa oleks number üks, mitte number kaks, mitte number kolm ja mitte number neli. aga kui me tahame olla esimesed, siis me peame langetama otsuseid, mis võimaldavad meil olla esikohal ja mul on väga hea meel, et meil on olnud võimalik selles protsessis muutuda järjest ambitsioonikamaks. tänu sellele protsessile oleme me eh, võimelised vabastama kaheksasaja megahertsilise sagedusriba alates esimesest jaanuarist kaks tuhat kolmteist, andes niimoodi telekomi sektorile selle võimekuse, mida tal vaja on. ja meil on niisugune eesmärk, et mitte hiljem kui kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks oleme me vabastanud tuhat kakssada megahertsi lihtsalt selleks, et me suudame rahuldada kasvavat nõudlust et me suudaksime kõige paremini kasutada ära seda eh, võimalust, eh, mis on Euroopa majand-, eh, sellel tehnoloogia valdkonnal ning kahe tuhande viieteistkümnendal aastal mm, komisjon ka hindab seda, kas on veel vaja sagedusriba vabastada, et me teaksime, kuidas edasi minna. meil on vaja vaadata läbi Euroopas, mis selles valdkonnas on olemas, milline on meie sagedusalade kasutus äh, olukord. nii et proua president, ühtekokku Eh, ma tahaksin öelda, et praegu me peame langetama otsuse, mis annab meile võimaluse olla liidrikohal mitte ainult telekomi valdkonnas, vaid me, et me oleksime ka konkurentsivõimelised uute teenuste pakkumisel. ma tänan kõiki, kes täna osalevad eh, arutelus ja homme eh, otsuse langetamisel. suur tänu, härra Ökmark ja nüüd on komisjoni nimel sõna proua Kruusil, palun proua president, mul on väga hea meel, et parlament ja nõukogu on jõudnud kokkuleppele raadiospektri programmi osas, nagu te teate, nõukogu kinnitas seda juba möödunud aasta detsembris ja ma olen täiesti kindel, et parlament hääletab selle poolt homme. eriti tahaksin tänada raportööri tehtud eh, jõupingutuste eest minu jaoks ei ole sa Gunnar Hökmark, vaid äh, Spektri Gunnar. Äh, raportööri ähm, märkused on olnud tõesti meile abiks. selle programmi kasutusele võtmine on tõesti samm edasi. Teie teate, kuivõrd oluline on spekter digitaalsele valdkonnale, näiteks mobiilsed, ähm, mobiilne andmeside äh, praktiliselt igal aastal kahekordistub ning äh, üha äh, suureneb nõudlus äh, internetipõhise sisu järele. samas sagedusriba piirangud on piiranguks selle valdkonna arengul. mina tahaksin saavutada meie eesmärgi lairibaühendus kõigile. kõigepealt aastal kaks tuhat kolmteist me avame selle võtmetähtsusega kaheksasaja megahertsilise sagedusriba ehm, traadita teenuste jaoks. teiseks ehm, kasutame aastaks kaks tuhat viisteist või e, e, vabastame e, vähemalt tuhat kakssada megahertsi traadita teenuste jaoks. ja kolmandaks me tagame konkurentsi tingimuste jälgimise sagedusribade jaotamisel Äh, nii transpordi, kodanikukaitse ja, ja kõikide muude valdkondade raames. ehk me toetame omalt poolt liikmesriike ning aitame kaasa üle-euroopalisele koordineerimisele. Äh, Genfis toimus äh, raadioside konverentsialane, teemane konverents ja siinkohal ma tahaksin teile meelde tuletada, et komisjon on kolm avaldust äh, nõukogu äh, avaldusele juurde lisanud sellel konverentsil. Äh, Loom-, nii nagu ma seal ütlesin, loomulikult ma ei saa täielikku hinnangut kogu protsendi, protsessi osas anda täna, vaid see avaldatakse eraldi dokumendina peagi. on tõenäoline, et Euroopa Liidu eesmärgid, mis on möödunud septembrikuise parlamendi eh, resolutsiooni raames ka välja toodud. Eh, need eesmärgid tuleb saavutada, tuleb saavutada ka nii-öelda Galileo eesmärgid. Eh, ning on räägitud ka sellest, et kasutada seitsmesaja megahertsi riba traadita teenuste jaoks äh, võttes arvesse Aafrika Araabia riikide ettepaneku, kes ei tahtnud oodata ära aastat kaks tuhat viisteist, et alustada läbirääkimisi sellel teemal. loomulikult on tegemist siinkohal tundliku küsimusega, aga eh, see, eh, selle probleemi eh, lahendus annab meile võimaluse tõesti probleem lahendada, et meil oleksid vajalikud töövahendid käsutusel õigel ajal. me peame astuma samme selleks, et ähm, saavutada edu ja seetõttu kutsun üles parlamendisaadikuid äh, toetama mm, seda ettepanekut ja hääletama ettepaneku poolt homme. nüüd fraktsioonide nimel on kõigepealt sõna härra Rüübikul kaheks minutiks. Äh, äh, suur tänu suur tänu, proua volinik, ma arvan, meie jaoks on väga oluline et eh, me saame mõelda praegusel hetkel, kui on võlakriis, kuidas raha tagasi teenida. Eh, see eh, teema peab olema lahendatud aastaks kaks tuhat neliteist, sest niimoodi me suudame Euroopas luua rohkem konkurentsivõimet. ma tahan teid õnnitleda viimastel kuudel, viimastel aastatel on asjad edenenud, nüüd on meil eh, kasutusel eh, kõrge kiirusega eh, optilised kaablid, meil on olemas palju uusi mm, traadita variante, meil on olemas nutitelefonid, on olemas tahvelarvutid ja nii edasi ja tõepoolest meil on võimalik saada liidripositsioon tagasi, ma olen teiega nõus meil on vaja uut tarkvara, meil on vaja uusi standardeid, siin räägitakse kvaliteetsest võrgust. küsimus on kvaliteedis, kvantiteedis ja ka prioriteetides, mida, mida me teeme nendes võrkudes. meil on vaja tehnilist edasiliikumist, aga meil on vaja ka seadusandlust. Euroopa on näidanud, et läbi tehniliste standardite ja tarkvaralahenduste äh, on võimalik saavutada väga palju, vaadakem GSM-süsteemi, vaadake neljanda eh, põlvkonna mm, internetti, eh, aga mis edasi tuleb? sest andmete hulk kasvab tohutult, see on kindel. me hakkame mõõtma asju tetra, tetrabaitides, mitte gigabaitides. Eh, mõelgem oma roaming paketile langetagem otsus akta osas. me teame, et ka kasutajate jaoks on oluline, et nad õpivad terve eluaeg, on vaja rohkem uurimistööd, on vaja uusi mudeleid. sotsiaalvõrgustikud, see on üks teenus, mille jaoks on täpselt samamoodi vaja eh, sagedusriba. proua Reere Madurell kaheks minutiks, palun suur tänu, proua president, suur tänu, proua volinik. ka mina sooviksin tänada härra Höckmarki ja raportööre, variraportööre, eriti proua Trotmanni tänada neid nende poolt ära tehtud töö eest, sellepärast et tegemist on esimese ühise nägemusega selles osas, mis puudutab raadiospektrit see ei ole lihtne olnud, sellepärast et siiani olid liikmesriigid need, kes jagasid raadiospektrit ja me võime ainult ette kujutada seda, kuivõrd keeruline oli osaleda nendes läbirääkimites. traadita teenuste jaoks on vaja äh, sobivat spektrit ja me peame tagama selle, et äh, see spekter oleks piisav ja me ta- ja kõige novaatorlikumatele teenustele me tagaksime äh, on saavutatud väga mitmeid kokkuleppeid, millele viitas proua äh, Kruus, lairibaühendus äh, näiteks äh, kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastaks kohustus vaba, vabastada vähemalt tuhat kakssada megahertsi kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks ja läbi viia teat-, teatud äh, inventuur vaatamaks, et millised on võimalused, mis meie käsutuses on seoses raadiospektriga. Äh, kõik see võimaldab äh, uusi raadiospektri kasutusi, see võimaldab meil vähendada ka kulutusi seoses selle digivaldkonnaga võimaldab meil tagada juurdepääsu kiirele internetile ma tahaksin meelde tuletada seda, et meie fraktsioon on rõhutanud just seda, et on vaja leida tasakaal telekommunikatsiooni valdkonna ettevõtjate ja ringhäälingu vahel nii et me peame suutma anda telekommunikatsiooniettevõtjatele tagatised selleks, et nad teeksid investeeringuid sellesse sektorisse, millel on hiiglaslik potentsiaal ja mis saaks ka aidata Euroopa majanduse äh, edenemisele. härra Panajotov, kaks minutit, palun. proua volinik, proua president, lugupeetud kolleegid, ma tahaksin tänada raportööri tegemist on väga keerulise, väga tähtsa raportiga. komisjoni ettepanekud on siis järgmised. Euroopa harmoneerimisprogramm sageduste osas on fakt. meil on olemas traadita kommunikatsioon ja see programm on Euroopa Liidu kodanike jaoks, et Euroopa Liidu kodanikel oleks juurdepääs lairibale aastal kaks tuhat kolmteist. aga ühtlustamine ei ole mitte ainult tehniline küsimus, seda e, tüüpi ühtlustamine on oluline e, e, siseturu jaoks, kui me laiendame lairiba siseturgu siis meil on olemas niisugune digitaalne struktuur, mis tugevdab meie majandusi. niisugune harmoneerimine tugevdab Euroopas teenusepakkujate rolli ja ainult niimoodi saab Euroopa mängida teenuste sektoris juhti rolli. ja kui me sellega Äh, hakkama saame, siis on meil teadmuspõhine konkurentsivõimeline majandus. me oleme ju näinud, et kahe tuhande neljateistkümnendaks aastaks äh, kahekordistub lairiba kasutajate arv ja teenuste arv, mida niimoodi pakutakse. nüüd proua Ford, üks minut aitäh, president, aitäh, volinik. mobiilne andmeside oodatavasti järgmise kolme aasta jooksul kahekordistab, kahekordistub, kahekordistab, meil kõigile meeldivad meie uued nutitelefonid, uued rakendused, tahvelarvutid ja, ja me peame astuma samme selleks, et et tagada teenuste osutamine sujuvalt, mis aitab kaasa ka majanduskasvule, tööhõivele tihtipeale spektri jagamine on eh, seotud avalike huvidega. Ehm, liikmesriigid peavad tagama selle, et oleks tagatud konkurents ja et ka uued turule tulijad saaksid eh, sagedusribadele juurdepääsu. see on ääretult oluline, lairibaühendus on ääretult oluline eriti just kõige äärepoolsematele aladele, eh, maapiirkondadele, kus ei ole veel tagatud piisav lairibaühendus. oluline on tegevusi koordineerida ning eh, spektraalane inventuur oleks siin abiks. Eh, liikmesriigid peavad eh, saama võimaluse ka jätkata kohalike teenuste osutamist. riigid, me pea, peaksid ühiselt jagama nii-öelda seda digitaalset visiooni, spekter tuleb jagada nii, et seda oleks võimalik kasutada, selleks on meil vaja pikaajaliselt investeerida infrastruktuuri, mis on veelgi suurem äh, väljakutse. proua Ford, kas te olete valmis vastama härra Rüübiki küsimusele? jaa, olen. palun, härra Rüübik, siis võite küsimuse esitada, palju täna. Te ütlesite, et kõige olulisem on piiriülene konkurentsivõime. milliseid võimalusi te siin näete Euroopa Liidus, eriti arvestades rahvusvahelise konkurentsi survet, mis tuleb äh, näiteks Hiinast? me peame investeerima infrastruktuuri, et infrastruktuuri areng oleks tagatud piisava kiirusega ja siin parlamendis me loome seadusi, millel on pikaajalised mõjud, e, tuleb arvesse võtta e, nii-öelda investorite huvisid, e, keda on vaja kaasata selleks, et ehitada vajalik infrastruktuur üles.

siseturul on õigus hästi toimida Euroopa Liidus, tagades nii kaupade kui ka ideede, mõtete vaba liikumise ja ükski Euroopa Liidu institutsioon ei tohi astuda samme, mis takistaks eh, nii teenuste kui isikute vaba liikumist. kodanikud peavad saama võimaluse jagada oma kogemusi Ehm, samas eh, on väljendatud arvamusi, mis läheb vastuollu mm, sellega, et anda kodanikele eh, võimalus oma mm, arvamusi väljendada, see ei ole õige signaal. sõnavabadus on demokraatia südames, see on üks põhiväärtus, mida kaitseb meie erakond ja ka komisjon peab seda austama suur tänu, härra Seistrai, nüüd on sõna härra Martin Kievitšil kaheks minutiks. suur tänu. suur tänu, proua president, proua volinik. meie elame globaliseerunud maailmas ja sellepärast on meil vaja toetada uute tehnoloogiate arengut, mis toob kaasa parema eh, suhtluse ja eh, andmete edastuse. praegusel hetkel eh, Euroopa Liit on liitunud selle tehnoloogilise võidujooksuga, me tahame olla liidrid ja me peame tõepoolest tegema kõik, mis meie võimuses, et liidri kohal olla. me ei tohi me ei tohi tempot alla lasta ning eh, Poola eesistujana tegi kõik, mis võimalik, et eh, antud eh, seadusandlik akt vastu võetakse. ka komisjon on seda poolt, et dokument vastu võetaks see kokkulepe, mis saavutati kaheksasajas mm, megahertsise sagedusriba osas, aastaks kaks tuhat kolmteist esimeseks jaanuariks, et oleks kolmekümne megabaitiline kiiruse eh, suurenemine, et tõepoolest kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks oleks hõlmatud vähemalt tuhat kakssada megahertsi, on kõik väga olulised. Mm, oluline on ka see, et me läheme eh, neljasajalt eh, megahertsilt kuuesaja megahertsi peale ja see aitab meil jõuda liidripositsioonile see mm, programm, mis puudutab eh, sagedusriba kasutuselevõttu, võimaldab eh, meil eh, kodanikena kasutada mm, kiiret andmesidet. me tõepoolest astume niimoodi olulise sammu edasise tulevase arengu suunas. nüüd proua Tikau, kaks minutit proua president, volinik, komisjoni ettepanek, mis pärineb aastast kaks tuhat kümme, et viia ellu esimese raadiospektri poliitika programmi, paneb paika poliitikad ja strateegiad, niimoodi eh, eh, harmoneeritakse sagedusriba kasutust aastani kaks tuhat viisteist asi on selles, et tõhus sagedusriba kasutamine on väga oluline paljudes valdkondades ühisturu jaoks. see puudutab satelliidisüsteeme, keskkonnakaitset, transporti ja ma ei nimetagi siin eh, eh, globaalset soojenemist. Eh, parlamendi ettepanekud eh, võeti arvesse selles kokkuleppes, mis sõlmiti eh, nõukoguga. esimeses artiklis öeldakse, et peab kaduma igasugune diskrimineerimine digitaalsel tasemel, kõikidel kodanikel peab olema juurdepääs lairibale, vähemalt kahekümne, kolmekümne megabitisele lairibale aastaks kaks tuhat kakskümmend artiklis kaks ja artiklis eh, kolm eh, punktis L nimetatakse uusi eh, tehnoloogiaid, mis võimaldavad kasutada digitaalset edu tarbijatel. eriti on vaja pöörata tähelepanu erivajaduste inimestele loodavatele seadmetele. seda sagedusriba on vaja kasutada nii avalikus sfääris kui erasfääris. ja aastaks kaks tuhat kolmteist on komisjonil välja toodud välja, vaja välja töötada rakendusaktid, et liikmesriigid saaksid edasi tegutseda. oluline on, et liikmesriigid viiksid kõik otsused ellu kaks aastat pärast seda, kui otsus on jõustanud. suur tänu, proua Tiika, nüüd on sõna proua Šakeks. aitäh ehm, ajal, kus paljud on äh, skeptilised Euroopa suhtes ja, ja arvavad, et et Euroopa, nii-öelda Euroopast neil kasu ei ole, on, on väga hea, kui meil on ka positiivseid uudiseid äh, Äh, edastada ja see tänane teema ongi üks nendest teemadest, mis annab äh, meile selle võimaluse. Äh, raadiospektri ja sageduse jaotamise küsimus on kesksel kohal selleks, et saavutada infoühiskonna eesmärke. see ettepanek sillutab teed selleks, et antud valdkonnas Euroopa oleks eesrinnas. see loob paindliku koordineeritud raadiospektri poliitika Euroopas, mis on piisav selleks, et tagada elektrooniliste sideteenuste areng. poliitika peab ähm, aitama kaasa sellele, et luua tõeline üle-euroopaline elektroonilise sideteenuste turg. Ähm, kahjuks äh, ei võetud arvesse äh, kõiki ettepanekuid äh, selleks, et tagada maksimaalne maksimaalsed võimalused traadita teenuste jaoks. me ei tohiks luua olukorda, kus uuemad tehnoloogiad oleksid halvemas olukorras, sellepärast et nad lihtsalt tulid hiljem turule. suur tänu sõna proua Niibelleril kaheks minutiks. suur tänu, proua volinik, kallid kolleegid. eelkõige ma tahaksin tänada meie raportööri kes väga edukalt on kaitsnud Euroopa Parlamendi seisukohta nõukogus. nii et suur tänu sulle selle sagedusriba saavutuse eest. alates kahe tuhande kümnendast aastast on viissada, kasutati viitesadat megahertsi, tänaseks on see kahekordistunud, kolm miljonit äh, tahvelarvutit on müü-, müüdud, järjest enam edastatakse erinevat informatsiooni, ajavahemikus kaks tuhat kümme kuni kaks tuhat viisteist arvatakse, et kahekümne kuuekordseks muutub see infovoog ja miljoneid ja miljoneid tarbijaid äh, saab olema, kes kasutavad internetti ainult mobiilinterneti äh, vormis. nii et me peame tõesti ellu rakendama selle programmi, mille üle me homme hääletame, mida rohkem on erinevaid sagedusi, mida me saame tänapäeval kasutada, kasutada rohkem kui minevikus. väga tähtis on see, et äh, ei blokeeritaks informatsiooni, et teenused saaksid äh, areneda ja ma loodan, et me võtame selle teksti vastu, kiidame selle heaks suurte hääle, suure häälteenamusega, vastamaks äh, meie kaaskodanike ootustele mis puudutab Browningu programmi, siis ka selles osas me soovime uute mobiilsideteenuste paremat kasutamist, lisaks sellele, et on vaja, et need teenused oleksid odavamad. Te olete oma ettepanekutega välja tulnud, aga me sooviksime midagi veel julgemat, millest oleks Euroopa tarbijatel kasu ja ma loodan, et äh, me suudame vastu võtta roaming ut puudutavad otsused juba äh, sellel äh, poolaastal ja minust saab Angeelika roaming peaaegu et. härra De Angelis, üks minut. aitäh, proua tegemist on ääretult olulise programmiga ning eh, ta on väga ambitsioonikalt üles ehitatud selleks, et muuta Euroopa mm, juhiks eh, maailmas eh, lairibaühenduse valdkonnas. Euroopa on jäänud siin maha, USA ja Hiina on raadiospektri siin juba äh, nii-öelda vabaks teinud äh, paljuski ja mm, siin need äh, sammud, et äh, avada selle aasta lõpuks saja megahertsine sagedusriba on väga vajalikud sammud. Need on olulised eesmärgid ja ma usun, et Euroopa digitaalarengu tegevuskava aitab kaasa sellele, et saavutada majanduskasvu ja paremat tööhõivet. me peame siin juhtrolli mängima maailmas. üheks minutiks proua Kameri-Vert. aitäh, proua president. ma pean nüüd teie veini natuke veega lahjendama kultuuripoliitika seisukohast ma leian, et nõukogu seisukoht on pettumust valmistav. sagedus eh, on eh, selline kaup, eh, mis on defitsiitne. meil on vaja nii-öelda sagedusi selleks, et edastada vajalikke sõnumeid oma kodanikele. siin on eri, erinevad võimalused, mida tuleb arvestada ja me ei tohi nii-öelda luua seda teist digitaalset lõhet, selleks me peame leppima kokku nii-öelda õigetes eeskirjades, et kõigil oleks juurdepääs uutele teenustele, uutele võimalustele. ei saa viidata vaid telekomi paketile ja mõningate liikmesriikide ettepanekutele. komisjon peab võtma vastutuse mitte ainult asja nii-öelda majandusliku aspekti eest, vaid tuleb arvesse võtta ka nii-öelda asja kultuurilist külge. vaba mikrofon mikrofon ja kuna me oleme oma ajakavast maha jäänud, siis ma paluksin tõesti, et te jääksite teile ette nähtud aja piiresse, proua Karola, üks minut. arvoisa puhemees, haluaisin austatud president, ma tahaksin tänada oma kolleegi Gunnar Hökmärki suurepärase töö eest ja mis ta on ära teinud seoses raadiospektri poliitikaga. et Äh, raadiospekter on selline vara, mida meil on väga erinevates valdkondades vaja ja digitaalne areng ja lairiba areng on väga tähtis. ja mina siseturu äh, komisjonis tegelesin sellega ja mul on väga hea meel selle üle, et see tekst on ambitsioonikas ja suunatud tulevikku. Äh, digitaalmaailma areng öö, mobiili-, nutitelefonid, nende, neil on vaja täiendavaid sagedusribasid ja tulevikku silmas peda-, pidades on väga tähtis see, et kaheksasaja megahertsi äh, sagedusriba oleks vabastatud esimeseks jaanuariks kaks tuhat kolmteist ja see oli väga suur saavutus, sellepärast et oli neid riike, kes soovisid viivitada seda protsessi ja edasi lükata mitme aasta võrra. nii et tegemist on tõesti ambitsioonika protsessiga ja sellega kaasneb uute teenuste teenuste arenemine. suur tänu ja sõna proua Pasescul. suur tänu. Euroopal on vaja eh, paindlikku ja koordineeritud poliitikat eh, raadiospektri osas. see tähendab, et telekommunikatsiooni jaoks luuakse parem üle-euroopaline turg digitaalühiskonnas ilma äh, raadiosageduseta hakkama ei saa ning selleks, et olla juhtpositsioonil, äh, peab meil olema äh, hõlmatud kõik mobiilsidega. meil on vaja tegelikult hinnata ja analüüsida praeguste eh, juurdepääsusüsteemi mm, sagedusribadele. eriti oluline on parandada juurdepääsu maapiirkondades, aga samal ajal ma juhiksin teie tähelepanu äh, Äh, sellele, et vaja on meetmeid, mis kaitsevad meid elektromagnetiliste lainete eest. Äh, lairib, äh, sagedusi on vaja laiendada, aga see ei tähenda, et kodanike tervist võiks ohtu panna. härra Patule üks minut. fiind o resursă limitată utilizarea pe care kuna tegemist on piiratud ressursiga, siis sagedusrida kasutamine on äärmiselt oluline kui me tahame maksimeerida lõppkasutajale kasu, siis see eh, kokkulepe, mida saavutati eh, nõukogu ja parlamendi vahel, on väga oluline. see näitab, et koostöö globaaltasemel on võimalik. interneti juurdepääsu tagamine tervel Euroopa territooriumil on äärmiselt oluline, vaja on kõige kõrgemat kiirust ja see, et võetakse kasutusele eh, kaheksasaja megahertsine sagedusriba, tähendab, et ehm, erinevused vähenevad, interneti kasutamine suureneb maailma tasemel ja sellepärast meil on vaja ühtlustada sagedusriba kasutust antud kokkulipe eh, võimaldab eh, suurendada Euroopa tasemel konkurentsivõimet ja võtta kasutusele innovatsiooni. aitäh, proua Suuber, palun, üks minut. O espectro radioelétrico de baixas a muito altas frequências vai sendo disputado e preenchido para múltiplos fins: energia elétrica, distribuição raadiospektri kasutamine kõrgetel ja, ta- ja madalatel sagedusel võimaldab meil saavutada erinevaid eesmärke, üks on kommunikatsioon, aga tegelikult meie tunneme ka antud teema käsitlemise puhul muret. meile tundub, et tegelikult praegu jäetakse kõrvale eh, avalikkuse juurdepääs eh, sagedusribadele, sest räägitakse ainult eh, erasektorist, räägitakse kaitsesektorist. aga siiski on vaja, et telekommunikatsioonitööstus jätaks ruumi ka avaliku, avalikule teabele on vaja, et avalikkusele jääks teatud spektri äh, kasutusala, me tahaksime teada komisjoni arvamust. härra Paška, palun. Euroopa komisjon on esitanud eh, mitmeaastase poliitikaprogrammi ettepaneku raadiospektri valdkonnas. Eh, mais eh, kaks tuhat üksteist parlament pakkus välja mitmeid muudatusettepanekuid, avades võimalusi selleks, et korralikult eraldada sagedusi lairibaside jaoks Ehm, eh, kuigi eh, nõukogu eh, toetas parlamendi, kuna nõukogu toetas parlamendi ettepanekuid, oli meil võimalik jõuda kokkuleppele. see, et aastal kaks tuhat kolmteist peavad kõik liikmesriigid avama kaheksasajase megahertsise sageduse ning tuhat kakssada megahertsi aastaks kaks tuhat üksteist, selleks et eh, avada spekter traadita teenuste jaoks. see aitab liikmesriikidel laiendada lairibeühendusi ning jõuda kõigi viiesaja miljoni kasutaja juurde loodame, et need kokkulepped tõepoolest toovad kaasa edasiminekut eh, nii kvaliteedis kui kvantiteedis kuna tegemist on meil sõbrapäevaga, et äh, härra Rüübik, kaks korda olete küll täna rääkinud, aga saate veel ühe korra sõna, et see oleks nagu väike lilleõis teile sõbrapäeva puhul. suur tänu, proua president. tahaksin lihtsalt soovida kõike kõige parimat Gunnar Hökmargile. väga tähtis on luua võimalused äh, konkurentsivõimelisele Euroopale et me eesmärgid, ambitsioonikad eesmärgid, ka me, väga tähtis on see, et me saavutaksime need eesmärgid, mis me oleme siin paika pannud. ja nüüd lõpetuseks on sõna proua Kruusil. Euh, austatud president ähm,, siin esitati terve rida intrigeerivaid küsimusi, kõigepealt proua Šake ja proua Pašescu küsimused, kes rääkisid eh, traadita teenuste jaoks eh, avatavast spektrist, see on ääretult oluline, kindlasti me ehm, analüüsime neid küsimusi ja sellega oli seotud ka proua Schuberi küsimus, mis kõik tõepoolest näitab seda, et oluline on tagada juurdepääs ka nii-öelda avalikele teenustele, küsimus ei ole mitte ainult nii-öelda kommertskasutusest ja minu e, viimane märkus on nimelt selline, et suure heameelega võin nentida, et kõik saadikud olid ühel meelel selles osas, kuivõrd tähtis on parandada, suurendada juurdepääsu spektrile selleks, et et anda hoogu juurde majanduskasvule, tööhõivele. on oluline, et selles küsimuses me oleksime kõik ühel meelel, et raadiospektri laiendamine annab siin võimalusi saavutamaks majanduskasvu Euroopa Liidus ja see toob kaasa eh, positiivseid arenguid eh, nii kasutajatele kui eh, kõigile kodanikele. seega selle teema arutelu tõesti äh, lõpetab päeva väga nii-öelda positiivsel äh, toonil, kus me tõesti saame näidata maailmale, et me oleme suutelised edastama ka positiivseid, tooma positiivseid sõnumeid. palju tänu kõigile koostöövaimu eest, konstruktiivse koostöö eest, äh, aeg lendab kiiresti, aga loomulikult selle sellele kokkuleppele eelnes raske töö, samas oluline on see tulemus, aitäh teile tehtud töö eest! lõppsõnaks on sõna härra raportööril. proua president, eh, tõepoolest sagedusriba on piiratud, aga võimalused on piiramatud, nii nagu me oleme näinud ka varasemastelt, varasematest aegadest. ja tõepoolest tasub ilmselt öelda, et nüüd tekib eh, meil rohkem võimalusi kui iialgi varem inimesteni jõudmiseks. kõik muutub ja kõige olulisem järeldus sellest arutelust on see, et tohutu kiire areng, mida me viimasel kümnendil oleme näinud võib järgmisel aastakümnel olla veelgi üllatavamalt kiire ja selleks on meil vaja eh, võimekust, et ära kasutada eh, kõiki neid uusi võimalusi, seda peab kasutama ära nii kultuur kui meedia. ja mis puudutab järgmisi samme, siis meil on vaja selle seadusandliku paketi kiiret elluviimist selleks, et olla valmis järgmisteks sammudeks, sest praegu me oleme ainult eh, uue arengu alguses, meie ees seisab internetirevolutsioon, revolutsioon me näeme, mis juhtus näiteks Põhja-Aafrikas, eh, olid eh, tohutud eh, demonstratsioonid, toimus revolutsioon, sama on ka majanduses. me peame olema valmis kasutama ära kiiremini järgmiste sammude võimalusi. me panime endale eesmärgiks tuhat kakssada megahertsi aastaks kaks tuhat viisteist, aga meil on vaja kiiresti tegutseda, olla valmis järgmisteks aastateks, sest et tulevik tuleb järjest lähemale ja meie peame olema liidripositsioonil selleks, et olla liidrid, selleks, et olla liider, peab võtma endale liidripositsiooni ja kogu aeg jooksma kõikide teiste eest, et kasutada ära kõiki uusi võimalusi, sest võimalused on piiritud Monsieur Rubik, vous aviez un point d'ordre? härra äh, Rubik, kodukorda puudutav küsimus. Äh, proua president. Äh, mikrofon töötab, sagedused ka. ma palusin kaks korda, et tuleks tehnik, sellepärast et mul ei töötanud mikrofon aga nüüd ma paluksin, et see asi saaks korda homseks, kasuta naabri mikrofoni. ma ise tähelepanelikult jälgin seda, et kõik see saaks korda, suur tänu, proua volinik, suur tänu kõigile, arutelu on lõppenud ja homme pool üks hääletab, läheb see hääletusele